Dear, dear colleagues, I would like to start the meeting. kallid kolleegid, alustaksime koosolekuga, esimene päevakorrapunkt on päevakorra kinnitamine. me ei ole saanud ühtegi soovi päevakorra projekti muutmiseks, nii et ma saan aru, et me võime lugeda selle vastuvõetuks ja tahan ka teid informeerida, et koosolek kaeta-, kantakse ka veebi teel üle ja järgmine punkt number kolm juhataja teadaanded kahekümne kolmanda, kahekümne neljanda jaanuari ja kahekümnenda veebruari koosoleku protokollid on kättesaadavaks tehtud kõikidele, nii et kui mingeid vastuväiteid nendega seoses koosoleku jooksul ei tõstatata, siis tänase koosoleku lõpuks loeme need vastuvõetuks. täna pärast viimast koordinaatorite koosolekut äh, meil ei olnud aega teada anda otsustest, seega väga lühidalt äh, info selle kohta, mida me oleme teinud kirjalikus menetluses, raportite ja arvamuste jaotamine konkreetsetele kolleegidele, kolleeg Stavrakakis, äh, eelarve kaks tuhat neliteist, Rossas, Trasteragut, Tõru avamine reisitranspordile raudteel Äh, selle Euroopa ühtne raudteepiirkond, Marie-Therese Sanchez-Smith raudteesüsteem Euroopa Liidus ja mitte seadusandlikud arvamused Karin Karmbach, omaalgatuslikud raportid, kuidas Euroopa Liit saab anda panusse sobiva keskkonna loomisele äh, uutele ettevõtetele ja sotsiaaldemokraatidele läks äh, arvamus, me nime veel ei tea, samuti kuna on tulemas äh, meie mandaadi lõpp, siis äh, arvamuste vahetus omaalgatuslike arvamuste jaotamise kohta tahaksin teada anda, et eelneva koordinaatorite kohtumise tulemus või otsus veebruaris oli, et me otsustasime, et praegusest kuni äh, töö lõpuni on eesmärk, et äh, iga fraktsioon saab ühe äh, omaalgatusliku raporti projekti ja lepiti kokku, et põhinevalt äh, Rahvapartei Sotsiaaldemokraatide Roheliste ECR-i soovidele ja järgides kirjalikku menetlust, otsustati koordinaatorite poolt, et omaalgatuslike raportite esimene plokk EPP arukas sotsialiseerumine Äh, siis äh, liikmesriikide valmisolek uueks ühtekuuluvuspoliitika programmeerimiseks, ECR regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika laiemalt äh, riigi toetusskeemide osana ja siis roheliste poolt aruka võrgustiku jaoks taotletakse aprillis, kui me hääletanud härra Kaiase raporti üle mida loodetavasti ka täna arutatakse, ja veebruaris lõpu, leppisime kokku, et ALDE ja uue esitavad oma ettepanekud omaalguslike arvamuste kohta ja ALDE äh, vastuväide oli, kes ei toeta seda kokkulepet ja tahaks, et äh, nende ettepanekus oleks esimeses plokis, see siis otsustati veebruari kohtumisel ja pärast tänast koordinaatorite kohtumist ma annan teile uuesti aru koordinaatorite tegevusest. ja nüüd võime edasi minna neljanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Jens Kaieri raportiga seotud teema täna toimub äh, Euroopa Liidu tööstuspiirkondade regionaalstrateegiatega seotud uurimuse esitamine. Herta Tötling-Schönhofer, välisekspert äh, Metis GmbH-st Viinis, teeb selle ettekande kui tohib, ma kasutaksin ainult teie nime, perekonnanime esimest poolt, siis äh, proua Tötling, palun. jah, suur tänu, kõigepealt pean vabandama, mul on siin veider pidada ettekannet, kui pool auditooriumist näeb ainult minu selga, aga ei ole midagi parata ilmselt. ma arvan, et ma jään siia või kui soovite sinna ette minna, siis palun, ega ei ole kohustuslik siin istuda. Miguel wants me to underline that it's a very Miguel tahtis rõhutada, et äh, me anname pro-, et see on nüüd erikohtlemine, mida me proua Tötlingile osaks last-, saada laseme. aitäh, mul on hea meel äh, tutvustada teile Äh, kokkuvõtet, mis puudutab äh, tööstuspiirkondade regionaalstrateegiaid, see puudutab äh, vanasid tööstuspiirkondi, mis minu arvates on üsna huvitav asi, mille juurde tagasi tulla. kui ma olin ülikoolis, siis oli teemaks tööstuspiirkonnad ja regionaalareng ja mm, tänapäeval on see mõnes mõttes justkui nagu vananenud teemaks muutunud see teema puudutab kõigepealt või see kokkuvõte seda, millised on strukturaalse ümberkorralduse väljakutsed nii vanades kui ka uutes tööstuspiirkondades ja teine küsimus on, missuguse panuse annab sellesse ühtekuuluvuspoliitika? ma selle illustreerimiseks toon mõned üsna huvitavad näited Manchesteri, Esseni, Lilli ja Bilbao linnast. kõik need neli linna on ähm, olnud äh, tohutute ümberstruktureerimisvajadustega ja endiselt on nad nii-öelda kaardil, äh, kuigi on olnud silmitsi tõesti ümberstruktureerimisel väga keeruliste probleemidega. samas nad muidugi on kasutanud tõhusalt ära struktuurifondide vahendeid ja ma teen ka mõned kokkuvõtted ja järeldused ühtekuuluvuspoliitikast ja võib-olla ka mõned kriitilisemat laadi märkused ühtekuuluvuspoliitika kohta, mis on vägagi pühendunud vaid <clears throat> nii-öelda arukale spetsialiseerumisele ja kipub unustama neid valdkondi, millest ma siin räägin. kõigepealt äh, enne, kui me räägime vanadest tööstuspiirkondadest, see slaid oli siis nüüd ülevaade sellest uuringust, mida ma just selgitasin. kõigepealt tahaksin öelda mõne sõna äh, tööstuse olulisuse kohta, sest tööstus, kuigi see on finantskriisi tõttu olnud äh, ajakirjanduses äh, teemaks ja tulenevalt tööstuse taandarengust, Äh, on see olnud äh, majanduskasvu ja struktuuriliste muutuste ajendajaks nii varasemalt, kui on seda ka praegu. praegu moodustab tööstus kuusteist protsenti SKT-st ja pakub äh, väga palju töökohti. saja töökoha kohta tööstuses luuakse kuuskümmend kuni kakssada töökohta ülejäänud majanduses. ja tööstus moodustab kaheksakümmend protsenti ekspordist ja kaheksakümmend protsenti Äh, erasektori äh, teadusuuringute ja arendustegevuse investeeringutest. tööstus on olnud meie sotsiaalmajanduslike ja kultuuriliste muutuste ajendajaks ja on loomulikult läbi teinud ka ise väga olulised muutused äh, viimase kümne-viieteistkümne aasta jooksul see on seotud tootlikkusega, innovatsiooniga, äh, see on andnud olulise panuse keskkonnaga seotud äh, saavutustesse ja nii-öelda suitsevate korstnate pilt on suures osas kadunud, äh, see on aidanud ümber orienteerida tööjõudu, on muutnud keerukamaks väärtusahelaid kaupade tootmisahel on muutunud ähm, oluliselt. kriisi jooksul aga oleme näinud, kuidas tööstusel on kadunud kolm miljonit töökohta. see moodustab umbes äh, kümme protsenti kogu tööjõust kui me räägime taastumisest, siis äärmiselt oluline on, et äh, see põhineks tootmisel ka reaalmajanduses meie põhialgatus tööstuspoliitikas konkurentsivõime tugevdamine ja konkurentsivõimelise tööstuse loomine. eeskätt puudutab see ühtekuuluvuspoliitikat ja ka raamprogrammi. komisjon on välja andnud teatise Euroopa majanduskasvu ja majanduse taastumise kohta ja kutsutakse üles kolmandale tööstusrevolutsioonile. see on väga oluline, sest kutsutakse üles kasutama taastuvenergiat eh, ehitustööstuse eh, eh, muutmise kaudu energiatõhusamaks. aga oluline on ka siiski öelda, et ei ole üldse selge, mida tööstus tähendab. ma arvan, et teil kõikidel ikkagi on ees pilt sellest suitsevast korstnast, aga tööstus on see, mille defineerib ära tööstuspoliitika ja kui vaadata täpsemalt, siis Eurostat peab seda äh, tootmissektoriks, äh, mõni hõlmab sinna ka teenused, nii äriteenused äh, kui ka finantsteenused, teised jällegi jätavad need välja. võib öelda, et tööstus kujutab endast sellist natukene umbmääraste piirjoontega pilti. tööstus on miski, mis midagi toodab, võib väga üldistavalt öelda. ma loodan, et see graafik ei ole siin segadust tekitav, tahaksin alustada paremalt alt nurgast. mis on tööstuspoliitika? tööstuspoliitika on Euroopa Liidu algeks. viiekümnendatel eh, püüti ületada probleeme eh, sööja-terase tööstuses, liikmesriigid eh, ühinesid selleks, et need hääbuvate tööstuste probleeme lahendada, nii-öelda sunset industries, püüti leida ühiseid lahendusi. tööstuspoliitika seejärel muutus sektoripõhisemast poliitikast äh, horisontaalsemaks, äh, toetades rohkem teadusuuringuid äh, ja arendustegevust, ettevõtlust, oskuste loomist, avalikke hankeid, mulle seotud maksupoliitikaga, tegeldes riigi omandi reguleerimisega ja nii edasi. ehk kokkuvõttes laiemas plaanis äh, hõlmab tööstus ka horisontaalpoliitikaid ja äh, varasemad sektoripõhised poliitikad nüüd on ilmunud uuesti klastripõhiste poliitikatena. Äh, keskkonnapoliitika ja maakasutus tänapäeval mõjutavad väga tugevalt tööstust. Euroopa Liidul on loomulikult palju poliitikaid, mis otseselt ei ole suunatud tööstusele Eh, infrastruktuur, energia, kuigi nad võivad tööstust mõjutada väga tugevalt. tööstuspoliitika materialiseerub eh, paljuski piirkondades ja eh, vanad tööstus piirkonnad näitavad väga hästi, kuidas see materialiseerub eh, erinevatel territooriumidel. Eh, vanad sõja terasetööstus, tekstiilitööstus, eh, kui nad sattusid uue tööjaotuse surve alla, siis need tööstusharud kolisid paljuski ümber teistesse maailma piirkondadesse ja seitsmekümnendatel toimusid mitmed dramaatilised muutused nendes äh, vanades tööstusharudes. ja see ja sellega seotud taastumine on olnud väga keeruline. millised piirkonnad need on? Kirde-Inglismaa, Ruuri piirkond, Baskimaa ja mõned teised, mis siin on loetletud uute liikmesriikide mõnedes piirkondades olid samasugused probleemid, kuigi äh, nad jõudsid äh, sellele pildile tunduvalt hiljem. probleemid olid neist kõrvale jäänud tulenevalt eelnevast režiimist ja valitsemisstiilist. Need ähm, mitmed suuremad probleemid, idapoolne laienemine, üleilmne konkurentsivõime, Lissaboni poliitika, ühtekuuluvuspoliitika, finantskriis on nende tähelepanu ära tõmmanud nendelt tööstusprobleemidelt tihti. mis on siis toimumas, me oleme läbi viinud neli sellist juhtumiuuringat enamasti on tegemist äh, linnapiirkondadega, kus need probleemid on, tööstuspiirkonnad juba nii-öelda definitsioonilt on tihti linnapiirkonnad. kuidas on äh, toimunud see ümberkorraldus? Te kõik olete, teate neid linnu, Esten, äh, üks suuremaid tööstuskonurbatsioone Euroopas, Lill, Belgia piiri lähedal, vana sõjatekstiilipiirkond Äh, üks ähm, tööstusrevolutsiooni Helle Manchester, siis äh, Bilbao, mis kasvas äh, kaevandustööstusena algul ja seejärel arenes edasi laevaehituspiirkonnana nende linnadega seoses on väga huvitav äh, Euroopa ajaloo peatükk, aga kuna mul on ainult kakskümmend minutit aega, siis ma ei saa laskuda nende linnadega seotud üksikasjadesse, aga muidu peab ütlema, et äh, kui vaadata nende linnade ajalugu, siis see näitab väga hästi ka Euroopa arengutrende. Nende nelja linna puhul on mitmeid ühiseid probleeme Neil on olnud mitmed äh, pikaajalise arenguga seotud ülesanded. Nad on välja äh, kujundanud oma infrastruktuuri äh, vabrikute, tehastega elamud ehitati tunduvalt suurema elanikkonna arvu jaoks, kui see praegu on, tarvik on, tarvis on avalik ruum ümber korraldada, on jõed ja pargid, mis vajavad ümberkorraldamist. ma mäletan, et näiteks mõnedes piirkondades olid veel avatud äh, reoveekanalid. Äh, nii et äh, enamikul sellistest linnadest on taolist laadi probleeme ma tahaksin teile näidata või ma pean ütlema, et kõik need neli linna on muljetavaldavalt suutnud äh, ümber korraldada, muuta need vanad piirkonnad äh, enam-vähem äh, väga edukalt toime tulevateks piirkondadeks. minu peamine sõnum sellega seoses on, tarvis on muidugi palju raha, aga asi ei taandu ainult rahale. kõigepealt eh, need ülesanded, mida ma varem kirjeldasin, eh, reoveega seotud teenused, eh, avalikud alad, heakord ja nii edasi, selle kõigega ei saa tegeleda ainult üks omavalitsus, tarvis on koostööd ja kõik need neli piirkonda on teinud äärmiselt tõhusat koostööd. Ruuri piirkond võib öelda, et äh, seal on üks vanemaid näiteid regionaalplaneerimisest koostöö vormis. seal on väga huvitav juhtimismudel, ma arvan, et juba kolmkümmend aastat tagasi, kui võib-olla isegi kauem, terve rida kohalikke omavalitsusi andis äh, oma pädevusse äh, planeerimisega seotud infrastruktuuri investeeringute eest äh, vastavale planeerimisassotsiatsioonile. parlament, äh, kohalikud piirkonnad, omavalitsused annavad siin oma panuse. ka Lillis oli piiriülene koostöö äärmiselt oluline. Prantsusmaa, Belgia piirkond ei ole loomulik äh, ajalooline piir, piir on siin lihtsalt nii-öelda äh, äh, eraldav joon. koostöö sai alguse EGTC Metropolil Kortrajektornai kaudu. see on samuti üsna innovatsiooniline lähenemine Euroopas ka ülejäänud kahe linna puhul võib välja tuua, kuidas on tehtud väga tõhusat horisontaalset koostööd. juhtimine ei tähenda vaid mitmetasandilist juhtimist, vaid äh, puudutab ka horisontaalset koostööd. veel üks väga oluline asi on avaliku erasektori koostöö, eriti Bilbaos on loodud äh, ühendusi, äh, näiteks Arenguagentuur, milles ühendatakse piirkondlikud, kohalikud ja riiklik tasand. tarvis on ka koostööd planeerimise, majandusarengu, äh, arengu- ja teadusuuringutega ja kõik need neli linna on soovitavaks näiteks ka selle poolest. nii et kõigepealt vertikaalne koostöö ja teiseks äh, kohaliku ja üleriigilise lähenemise omavaheline tõhus ühendamine. ei ole olemas ühte retsepti, aga kohalik piirkond võib kasu saada üleriigilisest lähenemisest. Ühendkuningriik ei edendanud just konkreetselt regioone arenguskeemide kaudu, aga on püüdnud äh, planeerida uusi tehnoloogiaid. Manchester sai päris mitmeid uusi tööstusharusid äh, arenguskeemide kaudu. nii et see oli selline ülevalt alla üleriigiline äh, tehnoloogiline lähenemine ja see toimis. Essenis võib öelda, et oli üks huvitavamaid näiteid ehitus park, Iba Emscher park, kõigepealt korraldati ümber mõningad eh, paigad, muudeti need millekski uueks ja viidi ellu mitmeid individuaalseid eh, projekte Lillil oli täiesti teistsugune lähenemine, oli üleriigiline detsentraliseerimispoliitika, ja Bilbaos eh, toimis väga hästi avaliku erasektori partnerlus. Eh, mul on viis minutit veel aega, mulle öeldi, eh, edukad strateegiad, selle osa ma jätan vahele, mida saab ühtekuuluvuspoliitika teha? põhimõtteliselt äh, mida iganes, väga vähe piiranguid on. aga ma jätan ka selle slaidi vahele, te saate uurimusest seda lugeda, äh, kuidas ühtekuuluvuspoliitika on andnud panuse äh, Lili Bilbao ja Manchesteri arengusse ja Kasseni arengusse. põhimõtteliselt olid sellised juhtprojektid, vanade piirkondade ümberkorraldamine ja tööstuslik ümberkorraldamine. millised järeldused või kokkuvõtted võib sellest teha? kõigepealt ma tahaksin selle viimase viie minuti jooksul siis seda rõhutada. tööstuspoliitika eh, kaudu ei saa ümber korraldada tööstuspiirkondi, viiekümnendate, kuuekümnendate, seitsmekümnendate üks õppetund on et valitsuse sekkumisega kiputi üle äh, hindama turu läbikukkumise riski ja alahindama äh, neid riske, mis on seotud valitsuse enda sekkumisega põhimõtteliselt helistati tehnoloogiaid, mille õitsenguaeg oli nii-öelda minevikus. aga mitmekesine majandus äh, on see, mis hõlmab mitmeid sektoreid ja mis saab alguse piirkonnast. tööstusstrateegia on riskantne, äh, kui edendatakse vaid nii-öelda üleriigilisi äh, lipulaevu, näiteks farmaatsiatööstust. kui kõik tahavad farmaatsiatööstust, siis ei saa see lõppkokkuvõttes toimida tööstuspoliitika peaks püüdma toetada äh, riiklikku konkurentsivõimet, aga ühtekuuluvuspoliitika peaks suunama linnu ja piirkondi leidma just äh, teed, mis on neile ainuomane taastamisprotsessis. mitmekesisus tähendab ka seda, et ei keskenduda äh, vaid RTTI-le. ma statistikat praegu selle kohta ei ole, aga ühtekuuluvuspoliitika ümbersuunamisega ma olen veendunud, et üks euro, mis on investeeritud äh, Lissaboni raames piirkonda, mis õitseb, äh, toob tunduvalt rohkem tagasi äh, kui see, mis on investeeringud piirkond, investeeritud piirkondades, mis vajavad füüsilist äh, ümberkorraldamist. ja väga raske on hinnata, kus raha tegelikult liigub, tegelikult ei tea, ja vanad tööstuspiirkonnad, mis on endiselt taastumas ja ennast ümber korraldamas, vajavad endiselt lisaraha ja samas, nagu ma ütlesin, raha ei ole ainuke asi. selle slaidi ma jätan vahele ühtekuuluvuspoliitikal on puudu integreeritud lähenemist. määrustega see ei ole muidugi keelatud, aga seda ka ei nõuta ja ma tahaksin eh, tuua põllumajandus- ja maaelangu, elu arengu valdkonnast näite. Leader programm territoriaalse lähenemisega, aga seal on puudujääke. uus määruses on võimalus pakutud määratleda territoorium mingi strateegiaga seoses ja rakendada pakette, aga ma olen kuulnud, et viis protsenti vajadust vanade tööstuspiirkondade puhul on tarvis toetada ja ligi tõmmata horisontaalset ja vertikaalset koostööd et igaüks saaks oma osa programmist. paljudes liikmesriikides operatiivprogrammidest edasi minnes on üksiktegijatel väga vähe võimalusi äh, rahastada oma tegevuskava ühist strateegiat. ma arvan, et integreeritud territoriaalse investeerimise meetod oleks väga hea, et vanad tööstuspiis piirkonnad nii-öelda kaardile tagasi tuua ja tuua nad rohkem ka ühtekuuluvuspoliitika tähelepanu alla ja mitte ainult rahastamise mõttes, aitäh! Thank you uh, very much. suur tänu, meil on ette nähtud ühine arutelu pärast seda, kui oleme ära kuulanud Konstantse, kes räägib Jens Kaieri nimel, palun. Äh, suur tänu, ma olen nüüd kahe vahel ja tahaksin kõige parema meelega reageerida teatud asjadele, mida just äsja kuulsime, kuid siiski alustan äh, nende sõnadega, mis mulle raportöör on edastanud, ma loen need lihtsalt ette. meil on siin arvamus projekt, mis lähtub põhiliselt sellest, mis töödokumendis oli juba esialgselt kirjas ja mida meile on esitletud. siin raportööris tehakse taotlusi nii komisjonile kui ka liikmesriikidele, kuidas vanade tööstuspiirkondade probleeme lahendada. raporti eelnõus on terve rida suuremaid väljakutseid vanade tööstuspiirkondade jaoks välja toodud ja see nimekiri, ma ei tea, milline on uuring, see uuring jõudis alles täna meie laudadele, nii et mul ei ole olnud aeg seda lugeda, aga see uuring vastab põhiliselt ka sellele, mis, mida siin esitleti, nii et tundub, et äh, tegemist on sarnaste tulemustega raporti eelnõu toob kunagiste tööstuspiirkondade erilised probleemid välja, ehk et tegemist oli pika majanduskasvu perioodiga, millele järgnes äh, väga lühikese aja jooksul väga ränk majanduse langus ja seega tuli tööstusettevõtetel oma töö täiesti ümber korraldada. ning raporti eelnõus on välja toodud ka see, et kunagine tööstusstruktuur ei vasta tänapäevastele vajadustele ja ei ole võimalik nende kaudu tagada jätkusuutlikku arengut. Te ütlesite ka seda, et tundub, et seal ei ole piisavalt vahendeid raporti eelnõus peale selle tuuakse välja ka see, et nii piirkondlikul tasandil kui ka liikmesriikide tasandil, aga ka Euroopa Liidu tasandil on tegelikult juba võimalusi majandusele hoo käima lük-, hoo sisselükkamiseks, kuid alati tuleb arvestada ka erinevate piirkondade erivajadustega ja veel kord on siin välja ka toodud see, et selleks, et neid piirkondi edasi arendada, on vaja välja töötada kontseptsioone. kontseptsioone, kus oleks ex-ante tingimused sees ehk tegemist on siis tulevase regionaalpoliitikaga selleks, et tõukefondide vahendeid võimalikult tõhusalt ära kasutada ja neid ühendada tööstuspoliitiliste vaatenurkadega ning raporti eelnõus kutsutakse liikmesriike üles eh, mitte liiga ränkasid nõudmisi vahendite taotlejatele peale panna, siinkohal kindlasti mängib ka eelarve kontrolli komisjon väga tähtsat rolli ja on täiesti selge, et me Euroopa Liidu tasandil oleme juba üritanud nõudmisi lihtsustada, kuid ikka ja jälle tuleb siiski välja tuua see, et nii riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil teatud tingimustel äh, on siiski menetlused väga keerulised ja neid tuleks lihtsustada. raportöör oma raportis kutsub komisjoni üles praegust olukorda vanades piirkond, tööstuspiirkondades analüüsima ja vaadata veel kord, millised on suurimad väljakutsed ja probleemid selleks, et läbirääkimiste kaudu piirkondadega paika panna juhised, kuidas probleemidest välja tulla ja seda võiks teha regionaalsete strateegiate kaudu. ja see, mida teie siin juba ütlesite, et liiderprogrammi ja põhimõtet ei peaks kasutama tulevikus mitte ainult maapiirkondade jaoks, vaid ka linnapiirkondade jaoks, ehk et üleüldiselt Regionaalarengu Fondi vahendite kasutamise aluseks peaks olema liiderpõhimõte ja seepärast raportöör usub, et tegemist on ka suurepärase võimalusega vanade tööstuspiirkondade jaoks. ja otse loomulikult ka see nutika spetsialiseerumise põhimõte on väga tähtis põhimõte, mida tasuks ära kasutada. see peaks olema ka osa sellest raportist, kuid see raportöör leiab, et see põhimõte läheb liiga kaugele, sellepärast seda oma raportis ei maini. Need olid need sõnad, mida raportöör palus mul teile edastada. nüüd aga äh, teeksin ka ise kohe omalt poolt äh, omad märkused, kui lubate ma leian, et järgmise seitsme aasta jaoks uue struktuuripoliitika jaoks on tähtis see, et me töötaksime välja uue lähenemise. me oleme liiga kaua lihtsalt uskunud seda, et tööstust ei ole häda tarvilikult vaja, piisab sellest, kui meil on piisavalt teenuseid. tegemist on väga ränga veaga ja kohe kindlasti on teatud struktuurid äh, läinud katki just sellepärast ja nende parandamine on palju raskem kui see, kui me oleksime võib-olla kohe alguses hoolitsenud selle eest, et mõni tööstuspiirkond oleks jäänud püsima ja meil ei oleks nüüd vaja alustada uut ehitustööd. tõukepoliitikast võib olla kasu Te teate, ma olen pärit Ida-Saksamaalt ja eriti just äh, Saksimaal, Saksi-Anhaldimaal ja Tüüringini, Tüüringimaal on meil väga suured vanad tööstuspiirkonnad, mis äh, Saksamaade ühinemisel lihtsalt lagunesid laiali aga too, aga me oleme kasutanud äh, struktuuripoliitikat selleks, et äh, neid ähm, piirkondi uuesti üles ehitada, me oleme üles ehitanud ka tööstuspiirkondi. võib-olla teistes Euroopa Liidu liikmesriikides ei ole seda nii suurel määral tehtud. nii et me võime tõesti öelda, et jah, äh, korrapoliitikast võib tõesti kasu olla ja nüüd see uus läbimõetud ühtekuuluvuspoliitika võib meil aidata isegi kaugemale minna, kui siiamaani uskusime. ja seepärast ma arvan, et läbirääkimistel ei tohi me just äh, ühtlustamise ja toetumi-, ettevõtete toetamisest äh, loobuda, tuleb toetada ettevõtteid, eriti just uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks sest äh, niimoodi on meil võimalik äh, läbi viia ümberstruktureerimine, piirkondade taastööstustamine ja ma loodan, et äh, kui ma seda uuringut loen, siis meil on võimalik leida ka konkreetseid ettepanekuid, mida täpselt teha, millega arvestada aga veel kord, mina leian, et on väga tähtis, et me keskenduksime sellele, et me ei teeks nägu, et äh, tööstus oleks midagi riikide jaoks, mis ei asu väl-, äh, Euroopa Liidus, sellepärast et neil on äh, tööjõud odavam ja seal ei pea kinni pidama keskkonnanõuetest. ma arvan, et me peame ka Euroopas rohkem panustama uutele tööstuspiirkondadele, innovatiivsetele tööstuspiirkondadele ja ma arvan, et uue tööstuspoliitika kaudu on meil võimalik seda ka teha. Need oleksid minu märkused lisaks Jens Kaieri märkustele, mida ta palus mulle teile edastada. suur tänu! Konstantse of the Shadows, Karimann. suur tänu ja Karimann Lilli, palun järgmise. Merci, madame la présidente, euh, je voudrais. Euh, suur tänu, tahaksin tänada meie külalist. tahaksin tänada selle uurimuse tutvustuse eest, mis äh, tõi esile väga tähtsa sõna, tulevik, me peame tulevikuks ette valmistama, see tähendab seda, et me peame, peaksime loobuma vanadest minevikumeetoditest, aga investeerima samas meie olulistesse sektoritesse. mis puudutab raportit, siis raporti kohta ütleksin, et tegemist on väga kvaliteetse raportiga, kus on arvesse võetud nende piirkondade valand, vajadusi, mida on äh, puudutanud eriti tõsiselt äh, tööstuse allakäike. ja me peame mõtlema, kuidas siis tänases Euroopas kanname hoolt selle eest, et me ühelt poolt äh, mitmekesistaksime äh, oma majandust, aga teisest küljest võtaksime arvesse äh, ettevõtete ümberkolimist, tööstuse ümberkolimist. selles raportis on välja toodud, et tuleb haldus menetlust lihtsustada, administratiivset protseduuri lihtsustada äh, ja ma tahaksin omalt poolt rõhutada ka seda, kui oluline on äh, abi läbipaistvus klasterite puhul eriti ja äh, väikesed keskmise suurusega ettevõtted sektorites, millest me piisavalt palju ei räägi, nagu näiteks käsitöö ja nii edasi, on praegu kriisile hästi vastu pannud ja on meie solidaarse majanduse üheks alustalaks. kultuuri- ja loomingusektor, äh, äh, loometööstus äh, on samuti olulisel kohal, ma toon teile siin ühe suurepärase näite, rääkisite siin lillist ja lillis on, oli raudteejaam, ähm, mis nüüd on muudetud äh, tähtsaks kultuurikeskuseks, äh, hooned on äh, varustatud päikesepaneelidega ja väga keskkonnasäästlikult, nii et see toimib. sellesse raportisse on kaasatud ka arengu, uued arengumeetmed, kohaliku tasandi integreeritud areng ja nii edasi, integreeritud tööstuse areng ja oluline on minu jaoks just nimelt see, et me võtaksime arvesse liikmesriikide eri, piirkondade eripärasid äh, ja selleks tuleb otsuseid langeta võimalikult äh, lähimuspõhimõttest lähtuvalt. samuti äh, on välja rahvusvahelisel meetmel oma roll, sellepärast et tööstuse muutused puudutavad kogu maailma ja oluline asi veel tulevikuks, meil on vaja rohkem sünergiat Euroopa Sotsiaalfondi ja teiste Euroopa fondide vahel. Euroopa Sotsiaalfond peab olema tähtsal kohal ning aitama meil oma kvalifikatsioone kujundada tulevikus innovaatilistes sektorites, ka haridussektor kuulub sinna alla. oluline on ka see, et äh, me keskenduksime rohelistele sektoritele, meil peaks olema tõhus energiapoliitika, mis lähtub ennekõike taastuva energiast ja innovatiivsetest energiaallikatest. Äh, kui me kõiki neid asjaolusid arvesse ei võta, siis äh, me ei saa julgelt tulevikule vastu minna. suur tänu! Marie-Therese Chance-Smith, palun! suur tänu, lugupeetud äh, juhataja, suur tänu äh, selle äh, töö eest, suur tänu konkreetsete ettepanekute eest ja iseäranis suur tänu lõike viis eest, kus on peamised probleemid välja töödud. tööstuspiirkonnad, kus tööstus on kadumas, on väga raskelt tabatud majanduskriisist ja Prantsusmaal võib siin rääkida Florange'ist, Budget ja Continentali juhtumid, väga paljud Äh, äh, liikmesriigid peavad aitama äh, töötajaid, kes on tööstuse kadumise tõttu ja, ja, ja tööstuse allakäigu tõttu pidanud töökohast ilma jäänud, ilma jääma. ja tuletaksin teile meelde, et ühe riigi fondid ei peaks toetama tööstuse ümberkolimist teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja lõige kuus Äh, tuletab siin meelde, et me oleme unustanud oma vanad tööstuspiirkonnad. Äh, Karima Telli seda juba mainis, aga, aga mina tahaksin mainida ja proua äh, esineja mainis seda samuti, me peame paremini kultuuri- ja loometööstuse võimalusi ära kasutada, kasutama, see annab meile võimalikud see annab meile suured tööhõive ja majanduskasvu võimalused praeguses, praegustes majandustingimustes. kultuuri- ja loometööstus äh, on võib-olla uueks, võib anda uut tulevikku vanadele tööstuspiirkondadele ja Prantsusmaal näiteks äh, on see olnud katalüsaatoriks äh, uuele arengule meie kohaliku käsitöö äh, väärtustamine ja äh, tööstuspiirkondade kujundamine ümber äh, kultuurikeskusteks äh, on äh, toonud palju võimalusi. see aitab ka linnade imagot äh, muu-, muuta, nagu näiteks Glasgow äh, ja Prantsusmaal Lille ja niisiis äh, see kultuuritööstus, äh, mida sageli ei äh, kaasata tööstuse kui sellise alla, tuleks, seda tuleks siiski arvesse võtta. Lambert van Nistelrooy, palun. Thank you very much for having this, this sub-. suur tänu, suur tänu, et see küsimus tõstatati, nii uuring kui ka projekti eelnõu küsimus kõigepealt äh, need neli näidet näitavad, et ühtekuuluvuspoliitika toimib. ja see on väga tähtis praegusel ajal. kui vaadata tulemusi, siis need on positiivsed. ja tõesti tundub, et ka mõtlemist on muudetud viima-, võrreldes viimase kahekümne aastaga ja minu küsimus on, et kas me teame, millised piirkonnad on, mis on monostruktuursed, et kas nad, millised neist on ohu alla sattunud? kas me teame, kus võib, millises piirkonnas võib toimuda järgmine suurem kokkuvarisemisoht, näiteks seal, kust mina olen pärit, seal kaks suurt keemiaettevõtet on pidanud nüüd oma uksed kinni pidama meil on energiahinnad kõrged Euroopas võrreldes USA-ga ja ettevõtted lihtsalt kolivad mujale, mitte ainult Euroopa-siseselt, vaid ka USA-sse. kas me teame täpselt ja kas meil on korralik ülevaade nende piirkondade kohta, mida see nii-öelda monotööstuslik lähenemine järgneva kümne aasta jooksul võib mõjutada? ja te ütlesite, et Te räägite siin ka nutikast spetsialiseerumisest, nutikatest tehnoloogiatest. Te ütlesite, et mainite seda hiljem, aga hiljem rääkisite ainult äh, teadus- ja arengutööst, aga ärgem keskendugem ainult sellele, sest teadus- ja arengutöö on äh, lihtsalt Euroopa meede, see on Horisont kaks tuhat kahekümnesse sisse kirjutatud, kuuskümmend, seitsekümmend miljardit on ette nähtud ja ühtekuuluvusfondides on meil tegelikult rohkem vahendeid, kui me kasutame neid meetodeid, mida teie soovitasite, mis on programmidesse sisse kirjutatud, nii et teie järelduseks oleks võinud olla, et see uues stiilis ühtekuuluvuspoliitika, mida me praegusel hetkel välja töötame, et see võib olla ka ümberstruktureerimiseks väga tähtis ja ka selleks, et leida uusi tegevusi, nagu siin öeldi ka minu kodupiirkonnas Eindhovenis on kümme tuhat töötut äh, Philipsist äh, ja ka äh, raskeveokite tööstusest on nad lahti lastud ja nüüd on meil äh, siin mitmekesistatud äh, äh, piirkond äh,, meil on uued tegijad nagu ASML, nii et äh, me peaksime teadus- ja arengutöö siduma uute meetmetega, minu arvates ei ole need asjad vastanduvad. kas te võiksite oma arvamuse selle kohta öelda? aitäh ja Olži Valašak, palun järgmisena. Eh, suur tänu. ka mina tänan selle uuringu eest, mis räägib eh, piirkondadest, eh, vanadest tööstuspiirkondadest ja ka nende piirkondade ümber ähm, struktureerimisest. ma tahaksin välja tuua järgmise tõsiasja. linnapiirkonnad äh, panustavad umbes kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu SKT-st, nii et meil on vaja neile tähelepanu pöörata. tööpuudus, keskkonnaküsimused integreeritud territoriaalsed investeeringud on minu arvates õige meede nende piirkondade jaoks. see integreeritud lähenemine on minu arvates väga tähtis. ja sellepärast äh, selle, tahaksin seda rahastamisportfelli suurendada teiste fondide kaudu, näiteks Horisont kahe tuhande kahekümne kaudu, sellest võiks ka väga palju kasu olla tähtis on ka ühendada individuaalsed strateegiad ja kui me neid projekte välja töötame, siis peame selle peale mõeldama, meil on tõesti Euroopa tasandil äh, strateegiad, aga meil on vaja ka piirkondlikke äh, strateegiaid, kohaliku tasandi strateegiaid, me peame neid erinevaid äh, meetmeid juurde Äh, välja töötama. siin mainiti juba ka liiderit äh, kui ühte vahendit, mida võiks kasutada linnapiirkondade jaoks. mina isiklikult usun, et liidermeedet võiks paremini kasutada maapiirkondades, väiksemates piirkondades. sellepärast, et äh, kui seda mitte teha, võiks tekkida konflikt kohalike, piirkondlike ja ka linnade vahel meil on vaja vältida konflikti nende äh, kahe tasandi vahel. Need oleksid minu kommentaarid ja suur tänu. suur tänu, Oldrich, järgmisena kolleeg Hibner. E, e, mina olen e, ENVI komisjoni variraportöör ja ma tahaksin teile omalt poolt ka edastada pisut infot äh, selle kohta, millest meie äh, keskkonnakomisjonis praegu räägitakse. kõigepealt äh, tahaksin ma äh, tervitada seda, et me saa-, sellest teemast täna siin räägime, me oleme varem rääkinud piirkondlikust arengust, regionaalarengust, kuid me pole kunagi sellisel määral võtnud arvesse seda, kui oluline on regionaalarengu ala, alas tehtav töö vanadele tööstuspiirkondadele ja ma arvan, et vanad tööstuspiirkonnad väärivad kaitset ja õiget kaitset, head kaitset, need piirkonnad peavad äh, õitsele puhkema, laienema, äh, muutuma äh, me peame neid toetama selles arengus, me peame sellist arengut stimuleerima ja toetama arengut innovatsiooni, rohelise majanduse suunas ja keskkonnasõbralikkuse suunas selle sõna kõige laiemas mõistes. me ei peaks mitte ainult äh, rohelisi piirkondi välja arendama, äh, vaid me peaksime mõtlema igal tasandil äh, keskkonnasõbralikult teadusuuringutes ja ka tööstusplaneerides sageli peame me vanasid tööstuspiirkondi võima ainult võimalikuks äh, tootmisalaks, kus on väga suur linnastumise määr, aga me ei peaks niiviisi olema ühes mudelis kinni, me peaksime vaatama, millised erinemised, erinevaid võimalusi on teadusuuringutes, arengus ja praegu on äh, väga äh, aktuaalne uue, uus energiatehnoloogia ja need vanad tööstuspiirkonnad aitavad meil võib-olla üle minna hoopis uuele energiakasutussüsteemile. Äh, meil, kui meil õnnestub kogu oma vana rasketööstus ümber kujundada Euroopas oleme me jõudnud ristteele majandusarengus noored vajavad uusi töökohti ja just nimelt äh, selles kontekstis on meil, meie ees võimalus, kui me arendame vanu piirkondi äh, välja arukalt ja mõistame, et äh, neid on vaja ümber kujundada, siis ootab meid helgem tulevik. areng peab olema säästlik ja, ja Äh, õiglane, võrdne äh, ja võtame näiteks äh, Silicon Valley, mis asub eemal kogu, kõigist muudest linnapiirkondadest, me ei taha sellist arengut. me peaksime tagama tööstuspiirkondade täisväärtusliku arengu igas mõttes. sageli pärast tööstuspiirkonna allakäiku, näiteks lõpetatakse ka transpordiühendus nendesse piirkondadesse, sellepärast et transporti pole enam vaja, inimesed ei tööta selles piirkonnas enam, aga otse vastupidi, transpordiühendust tuleks toetada, stimuleerida, et jääks juurdepääs nendele vanadele tööstuspiirkondadele kogu linnapiirkonna jaoks. ja oma töö on teha ka elanikel. me ei peaks kartma kohalikega koostööd teha, selgitada, miks plaanitakse ühes või teises piirkonnas ühte või teist ähm, tegevust, neid piirkondi on ju vaja kaasajastada äh, selleks, et ära hoida nende lõplik allakäik. tahaksin tänada teid Keskkonnakomisjoni nimel selle eest, et olete selle teemaga äh, tegelenud väga innukalt ja tahaksin ja esitan teie seisukohad ka meie komisjonile ja kaitsen neid. ma ei tea, kas komisjon soovib samuti sõna, küsib proua Hümna. ei? või jah, palun. Mr Klaus Schulze? Yes, that's yes. correct. You're, Thank you. you're welcome. Thank you, Ms. Chair. Thank Did you read you? Um, I, I, I didn't prepare a statement, but I looked at ma tegelikult ei olnud siin uh, omalt poolt sõnavõttu ette plaaninud, uh, aga ma uurisin uh, teie uurimust, vaatasin järeldusi, mis puudutavad arukat spetsialiseerumist ja kuulasin siis teie väga-väga huvitavat arutelu ning pean tõdema, et mul ei ole tegelikult äh, Progrelli Ähm, põhjalikule analüüsile midagi lisada ja tahaksin tänada ka härra Graelit selle põhjaliku raporti eest, tegemist on ähm, väga hea vahendusega, mis aitab meil ühtekuuluvuspoliitikat, tööstuspoliitikat lähendada ja selles uuringus, mida siin tutvustati, siis ähm, selle kohta tahaksin öelda seda, et Äh, me peaksime olema väga hoolikad ja ei tohiks teha selliseid vigu, nagu selles uuringus on tehtud, seda ühte viga äh, äh, ja iseäranis seda oleks olnud väga kerge vältida, kui oleks vaadatud komisjoni suuniseid arukate spetsialiseerimise kohta. spetsialiseerimine, see spetsialiseerumist mõistetakse sageli valesti, aga sest et tavaliselt arvatakse, et see tähendab äh, mingi konkreetse niši valimist, aga, aga äh, otse vastupidi, tegemist on äh, tegevuse mitmekesistamisega, analüüsides kohalikke võimalusi ja eeliseid, tegemist on sellise väga keerulise, väga öö, põhjaliku töövahendiga, mis lähtub erinevatest teemadest äh, ja meil on ka oma sihtotstarbelised vahendid selle jaoks ette nähtud ja äh, selle töövahendi eesmärk on aidata vanadel tööstuspiirkondadel sellest äh, tupikseisust välja tulla, kus nad on, sõltuvad ühest oskusest, ühest alast, elualast ja ma arvan, et kogu tegevus peaks toimuma äh, väga suures koostöös äh, erinevate äh, haldusüksuste vahel ja meie metoodikas on seda arvesse võetud. liikmesriikidega toimuvad läbirääkimised ja need läbirääkimised näitavad väga positiivselt, et ministeeriumite vahel toimub kooskõlastamine kõikides riikides, kellega me oleme koostööd teinud ja ka uutes koostööriikides on selline äh, koostöö äh, algust, algu-, alanud ja see on vägagi positiivne. siis samuti, kuidas äh, piirkondlikku strateegiat Euroopa innovatsiooni teekaardiga ühitada see on tihedalt seotud sellega, mida me tahame teha tuleviku territoriaalkoostöö programmidega ja kuidas liikmesriigid kavatsevad nende programmide potentsiaali ära kasutada, selleks et Euroopa tasand, Euroopal maailma tasandi äh, klastreid äh, moodustada. seda tuleb näha Euroopa üldisemal äh, taustal Horisont kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamise kontekstis ja me praegu korraldame konverentsi just sel teemal ja kindlasti hoiame ka teid arengutega kursis. suur tänu, Justin, palun. suur tänu, väga palju huvitavaid ähm, kommentaare, vastan nendele mis äh, tunduvad äh, minu jaoks kõige asjakohasemalt. ma arvan, et äh, ühtekuuluvuspoliitika analüüs on keskendunud väikestele keskmise suurusega ettevõtetele ja taristule. mina praegu ei tea kõike, aga ma ei tea et oleks pööratud piisavalt palju tähelepanu tööstusele, nii et kas tööstust on välja toodud, seda ei tea, aga, aga Regionaalarengu peadirektoraadi esindaja teab kindlasti palju rohkem kui mina sellest. härra Van Nistel-, Nistelrooy ütles, et te, teadusuuringud ja areng ei, ei tekita mingisugust vastuolu, vaid äh, see on lihtsalt üks edasiviivaid vektoreid, kujutage ette, et üks piirkond äh, tegeleb ümberkujundamisega ja teine piirkond on äh, on äh, loominguline äh, ülikoolilinn, kuhu siis ühtekuuluvusfondi rahad lähevad tavaliselt? tavaliselt äh, ülikooli, kus kõik toimub hästi, tehnoloogia, keskus on seal kohapeal ja nii edasi ja nii edasi, neil on palju suuremad eeldused vahendeid endale saada kui neil, kes tegelevad tööstuspiirkondade ümberkujundamisega ja igavate logistika taristuprojektidega, millele nii palju toetust ei anta nii et ma arvan, et kõik sõltub siin äh, sellest, millise vaatenurga alt vaadata. ja meil on väga vähe teadmisi selle kohta, kuidas äh, ühtekuuluvusfondis, fondi vahendeid kasutada allapoole operatiivprogrammide määrasid. mul on väga hea meel, et Regionaalarengu peadirektoraadis äh, tehakse tõsist tööd, äh, entusiastlikku teed ja praegu integreeritud territoriaalinvesteeringute äh, osas paraku ma ei ole äh, eriti suurt vaimustust ja entusiasti, entusiasmi läinud ja paistab ka, et Saksamaa liidumaad ei taha eraldada eraldi vahendeid sellistele piirkondadele, linnapiirkondadele Äh, mis strateegiaid välja kujundavad, nii et see, seda tuleb veel oodata. ja liideri meetod, loomulikult seda ei saa linnapiirkondadele rakendada. tahtsin omalt poolt rõhutada seda, et maaelu arengu vallas on äh, välja töötatud metoodika, äh, integreeritud territoriaalne areng on üks võimalus, aga sama meetodit ei saa alati rakendada äh, infrastruktuuri arengu küsimustes, äh, aga vahendeid saab siduda rohkem integreeritud arengu eesmärkidega. suur tänu, ma ei tea, kas keski soovib veel midagi näha? Lämber, jah. veel kaks asjaolu. kui me ei tea täpselt mis toimub keemiatööstuses järgmise kümne aasta jooksul. seda ei ole võib-olla teie uurimuses, aga siiski. siis on väga raske midagi teha, järgmine põlvkond satub tugeva surve alla ja kui me vaatame siin Kaieri raportit, siis võib-olla peaksime mõtlema, kuidas meie tekstis ähm, olla äh, provo-, rohkem äh, ennetavad ja püüdma tuleviku arenguid arvesse võtta ja võib-olla me võiksime seda teha siis. mõnikord on see mõningatel piirkondade puhul on mõju kontsentreeritud ja tugev seetõttu. loomulikult linnapiirkondades saame kasutada seda integreeritud territoriaalinstrumenti. see on olemas ja kohalikud ja piirkondlikud ametivõimud saavad ise otsustada, kas nad kasutavad seda instrumenti, aga häid näiteid selle kohta on. on kokkuleppeid linnade vahel äh, ja ka Euroopa Komisjoniga, äh, näiteks äh, Hollandis. aga võib-olla on oluline, et selliste tööstuspiirkondade ümberkujundamine vajab ka liikmesriikide suurt pühendumust. Euroopa tasand on üks osa sellest koostööahelast, kuid kõik ahela erinevad tasandid, erinevad osad peavad oma osa andma. ei saa ainult eeldada, et kui Euroopa tasandilt antakse vahendeid, siis hakkavad asjad iseenesest liikuma siin tuleb arvesse võtta territoriaalseid aasta asjaolusid, füüsilisi asjaolusid, aga kuna tegemist on äh, te, sama oluline, aga on seejuures tulevased, tulevaste töökohtade peale mõelda, mõelda hariduse, koolituse, kvalifikatsioonide peale äh, ja mõtteviisi tuleb mõõta investeeringuid on vaja väga palju ja investeerida tuleb järgmisse põlvkonda, uued töötajad peavad muutuma, nii et väga erinevaid instrumente, väga erinevaid tegureid tuleb arvesse võtta, väga paljudest instrumentidest on äh, liikmesriikide pädevuses, äh, sellele lisanduvad Euroopa rahad, aga ma arvan, et äh, kõige olulisem on see, et liikmesriikidel on liikmesriigi strateegia, mida liikmesriik toetab ja millesse liikmesriik on valmis järgneva kümne aasta jooksul investeerima selle strateegia raames võib kasutada ka ära neid äh, integreeritud territoriaalseid instrumente selleks, et seda A-strateegiat ja selle rakendamist toetada, kuid Euroopa ei peaks kogu muutuse eest arvet kinni taguma. nii et äh, võib-olla me esitame mõned muudatusettepanekud selle kohta, nii et äh, see on võib-olla väga oluline järgneva kümne aasta jooksul. Time to you, so I have to finish on this. Lambert, ma olen olnud väga heldekäeline siin kõne jagamisel, arutelu on lõppenud ja praegusel hetkel tuleb meil muudatusettepanekute tegemise tähtaeg paika panna, milleks on kakskümmend üks märts kell kaksteist päeval. suur tänu, proua Tõtling ja me jätkame oma koosolekuga Like to to nüüd läheme päevakorrapunkti number viis juurde, milleks on Riika Manneri arvamus innovatsiooni ja jätkusuutlik majanduskasv Euroopa biomajandus ja ma annan sõna Riikale, et ta saaks teha sissejuhatuse. kiitoksia, puheenjohtaja. suur tänu lugupeetud esimees, kõigepealt tahaksin tõdeda, et äh, biomajandussektor on väga oluline tulevikusektor Euroopas ja kui me võtame siin nüüd, äh, läheneme sellele piirkondade arengu seisukohast, siis just nimelt biomajandust äh, arendades on meil võimalik oma regioonidesse tuua palju uusi töökohti. biomajandus peab olema aruka ja keskkonnahoidliku majanduskasvu aluseks ja Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias on biomajandusel oluline koht. mis puudutab regionaalarengu poliitikat, siis äh, seitse peatöövaldkond on äh, seotud äh, biomajandusega ja seetõttu on meie komisjonil väga tähtis roll, rääkides äh, tulevastest eesmärkidest ja arenguetappidest eesmärkide suunas. väga palju on veel ära teha ja meil on väga palju võimalusi, mida ära kasutada selleks, et kasutada paremini ära oma loodusvarasid pidagem meeles ka seda, et biomajanduses tuleb rõhutada ressursitõhusust, see aitab meie, vähendada meie sõltumust ähm, toorainetest äh, ja kui me räägime metsandusest ja biomajandusest üldisemalt, siis äh, meil on väga palju võimalusi, millest siin selles kontekstis kinni haarata. biomajandus äh, toob mitmeid olulisi äh, tooteid, kemikaalid, äh, ravimid, plastikud ja muud äh, innovaatilised materjalid, neid suure lisandväärtusega tooteid tuleb Euroopas rohkem arendada ja turustada, kui me loome ja seda tuleb arvesse võtta ka siis, kui me loome uusi majanduskasvu piirkondi luues. tahaksin oma arvamuses rõhutada ka seda, et biomajanduse strateegias ja poliitikas ja kõigis ettepanekutes tuleks täpsemalt paika panna äh, eesmärgid. tahaksin rõhutada ka seda, et erinevate fondide nagu struktuurifondid, ÜPP, Horisont erinevad fondid peaksid olema paremini kooskõlastatud, nende tegevus peaks olema paremini kooskõlastatud ja, ja tuleks luua võimalusi ka vastastikuseks rahastamiseks. tuletaksin teile meelde ka seda, et liikumine biomajanduse suunas on pikk protsess ja erinevates Euroopa liikmesriikides on edusammud olnud erinevad ja areng erineva kiirusega. meil on vaja pikk ka tõsist tööd, meil on vaja ka pikaajalisi strateegiaid ja investeeringuid, sellepärast et ilma selleta ei õnnestu meil tulemusteni jõuda. nagu te olete näinud, siis ähm, piirkondadel, regioon, regioonidel on väga oluline roll selle aruka keskkonnahoidliku kasvu edendamises ja regioonis on olemas oma vajad, oma kvalifikatsioonid, äh, tuleb lihtsalt Äh, asuda tegutsema. me peame innovatsiooni ja säästlikkuse kavasid arendama liikmesriikides regiooniti, liikmesriigi tasandil ja Euroopa tasandil. regioonid peaksid looma ka oma biomajanduse strateegiaid, ka liikmesriikides on vaja biomajanduse strateegiad koos innovatsioonistrateegiaga toetan komisjoni ettepanekut luua avaliku ja erasektori programme ka biomajandussektorile. oluline on ka see, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted äh, saaksid osaleda biomajanduses, nende rolli tuleb tugevdada ja me peame äh, tagama äh, VKE-dele ka rahastamise võimalused lisaks sellele tahaksin oma arvamuses äh, rõhutada, kui oluline on koolitus, nagu ma rääkisin, ressursid on piirkondades ja selleks, et piirkondades oleksid oma kvalifikats-, vajalikud kvalifikatsioonid, on meil vaja vajalikku väljaõpet, koolitust ja ma loodan, et Euroopas luuakse äh, nii kutse kui ka ülikooli tasandil vajalik äh, õppeprogramme, mis aitavad meil biomajandust ja innovatsiooni piirkondlikul tasandil äh, edendada. lõpetuseks tahaksin rõhutada, et me peame seama endale selged konkreetsed sihteesmärgid ning äh, me peame teostama ka järelevalvet selle üle, kuidas neid sihtmärke saavutatakse, äh, sihteesmärke saavutatakse ja meil on veel mitmeid asjaolusid, mida me saame korrigeerida ja parendada selles valdkonnas. Tavari raportöörid, Lambert EPP nimel. Eh, lühidalt. Rikka Manner on teinud eh, väga head tööd, tuues välja peamised punktid, mis puudutavad regionaalpoliitikat. aga võib-olla mõned kommentaarid. esimest korda Euroopa Komisjon on välja tulnud äh, üleüldise nägemusega, mis puudutab biomajandust kunagi ei ole seda esitatud äh, haakova sektorina, millel on omaenda alus, nii et äh, on väga hea, et seda on nüüd tehtud ja et see kajastub äh, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegias. see on üks valdkondi, kus meil on oma eesmärgid, arukam kasv, rohkem töökohti ja nii edasi. nii et et ähm, kindlasti on eelised, see on nüüd sellisel moel siin kajastatud, ja teiseks, me peame olema valmis investeerima sellisesse valdkonda. kui me vaatame tulevasi programme, siis ähm, võib öelda, et tegemist on liikmesriikide poolt tehtud valikuga prioriteetide määramisel ja mm, huvitav on näha, mis saab toimuma aruka spetsialiseerumise raames. me kindlasti tahame olla kaasatud, aga algusest peale uued kasulikud tooted, mida me toodame, need on uutest materjalidest, äh, nii et me saaksime vähendada sõltuvust äh, fossiilkütustest, võib-olla erinevad erinevate valdkondade instrumentide sünergia küsimus, näiteks ma olen variraportöör Euroopa Tehnoloogia Instituudi teemal ja me oleme käsitlenud küsimusi nagu biopõhine tootmine ja see on üks uutest teemadest, oluline on näha seost selle ja regionaalpoliitika vahel. ja selle vahel, mida me siin teeme. ning me peame vaatama, kuidas me seda teeme. aitäh, Patrice Prioli! Madame la Présidente, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier Madame suur tänu! kõigepealt tahaksin tänada raportööri selle tõhusa töö eest selles valdkonnas, tervitan seda algatust, mis liigub õiges suunas, võtab arvesse keskkonnahoidlikkust Äh, ja loodusvarade kasutamise optimaalsust äh, ning äh, on selge, et Euroopa peab nüüd uuesti, uutmoodi suhtuma töö, tootmisse, me peame olema keskkonnahoidlikud ja säästlikud. biomajanduse strateegia paistab olevat heaks aluseks millest lähtuvalt seista silmitsi väljakutsetega, mille mis meie ees on, me peaksime võtma arvesse ka töökohtade loomise vajadust. praegune kaduv töökohtade arv näitab seda suurepäraselt. biomajanduslik poliitika on suurepärane kasvuvõimalus meie regioonide jaoks ja ähm, me peame kasutama ära kõiki võimalusi selleks, et äh, seda arengut äh, toetada kõigepealt äh, teadusuuringud äh, ja areng peavad olema tähtsaks prioriteediks ka meie investeeringutes. Äh, ja me ei peaks mitte ainult looma ühtsemat õigusraamistikku, vaid ka in peaksime investeerima uute tari, uutesse taristustesse ning Euroopa tasandil projektidesse. rõhutan, kui oluline äh, on ka kodanike kaasamine. Äh, kodanikke mõjutavad keskkonnaga seotud väljakutsed üha rohkem ja rohkem ja äh, kodanikke tuleb seetõttu regionaalpoliitika valdkonnas informeerida, samuti kaasata neid kohalikesse alvatus, algatustesse seoses teadusuuringute arengutega komisjoni äh, ühes äh, ettepanekus on seda arvesse võetud, kus on toodud äh, suuniseid ja nagu proua Mannergi rõhutan ma, et väiksed ja keskmise suurusega ettevõtted on väga olulised biomajanduses ning neile tuleb tagada rahastamine. samuti rõhutaksin teadusuuringute rahastamise vajadust ja ka teadmiskeskuste toetamist. piirkondade tasandil tuleb tagada ka koolitus, haridus, mis võtaks arvesse biomajanduse vajadusi ning aitaks meie tööjõudu äh, muutuva maailmaga kohandada. ja tahaksin tervitada komisjoni ettepanekut luua biomajanduse vaatluskeskus ja äh, äh, tore oleks ka teekaart, mis aitaks seda algatust paremini ellu viia. suur tänu! Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την συγγήτρια. Tahaksin tänada raportööri, sest äh, minu arvates see teema on seotud sellega, mida me varem arutasime, tööstuspoliitika. tegemist on äh, kursimuutusega, me jätame selja taha vanamoodsa tööstuse ja pöördume täiesti uue uut tüüpi tööstuse poole, mis põhineb täiesti uutel toormaterjalidel näiteks. ka see võib piirkondade jaoks olla vägagi oluline. taastuvad toormaterjalid äh, ja nii edasi, aga me peame tegutsema jätkusuutlikult on toimunud ka varasemalt eksperimente, mis lõppkokkuvõttes on osutunud mitteedukaks, nii et me peame vaatama tulevikku ja vältima öö, äh, eksimusi või ressursside öö, äh, ebaperemehelikku kasutamist. see kõik avaldab olulist mõju ka toidutootmisele ja öö, kütusemajandusele. me peame uurima tarbimismustreid selleks, et biomajanduses eh, sobivaid lahendusi leida. on samuti sotsiaalmajanduslik poliitika, mida me järgime, see on hea vahend, mis eh, paigutub nende poliitikate konteksti ja nagu ütlesin, on asjakohane ka piirkondade jaoks. peame tagama, et ka piirkondlikud omavalitsused oleksid kaasatud eh, nendesse protsessidesse. biomajandus on oluline vahend eh, regionaalarengu tugevdamisel ning saame piirkondadest luua strateegilisi klastreid, kasutada ära neid eeliseid, mis äh, mõnedel piirkondadel on võrreldes teistega, nii teadmiste, ressursside kui ka toormaterjalide koha pealt, luua nendega seoses vajalikud võrgustikud. näiteks äh, paljudel piirkondadel ei ole maagaasi, nad peavad selle sisse tooma teistel piirkondadel on aga metsaressursid või ähm, äh, põllumajandustootmise suutlikkus, nii et nad saavad äh, pakkuda neid tooteid teistele piirkondadele. tarvis on loomulikult äh, mingit tüüpi dialoogi ja parimate tavade omavahelist jagamist Euroopa tasandil isegi kui praegu veel ei ole olemas terviklikku Euroopa biomajanduse strateegiat, erinevatel piirkondadel on aga erinevad teadmised ja oskused juba olemas. kui me vaatame näiteks eh, veini tootmist, eh, õlle tootmist teatud regioonides, nendes valdkondades on päris palju eh, uuringuid tehtud, mida saab ära kasutada. nii et kasutame ära neid teaduslikke teadmisi, mida juba on saadud ja kanname need üle biomajandusse. veel üks positiivne asi, võimalik on kaasata ka väikesi ja keskmisi ettevõtteid, tööstusmudel on muutumas, me ei kaldu enam rasketööstuse suunas ja suurte ettevõtete suunas, vaid eh, paneme rohkem rõhku väiksematele ettevõtetele, kes rohelisse majandusse paremini sobituvad ja ka biomajandusse. nii et ma arvan, et need muutused on vägagi kasulikud, aga nende saavutamiseks tuleb ära kasutada ka finantsvahendeid, ERDS, Ühtekuuluvusfond, Äh, mere- ja kalandusfond ja mitmed teised vahendid. Neid tuleks paremini ära kasutada ka biomajanduse toetamiseks. ning lõpuks on üks äh, risk, mida me rohelistena tahaksime välja tuua. nimelt pean silmas geneetiliselt muundatud organisme peaksime olema ettevaatlikud ja kaitsma eh, bioloogilise mitmekesisusega seotud aspekte. loomulikult on ka mitmeid muid aspekte, mis sellega seonduvad ja mille suhtes peab samuti olema ettevaatlik. aitäh, eh, Olgi Klas! suur aitäh! tahtsin öelda, et biomajandus on Euroopa Liidu jaoks kindlasti äärmiselt tähtis, sest seeläbi kaitstakse äh, mittetaastuvaid äh, ressursse ja edendatakse taastuvaid ressursse. selle aasta veebruaris äh, komisjon tuli välja biomajanduse strateegiaga ja näeb ette ka vastava seirekeskuse loomise, mis peaks hindama biomajandusega seotud arengute mõjusid kuna tegemist on tõesti niivõrd olulise teemaga, siis ma arvan, et vastata tuleb mitmele küsimusele. esiteks, üksnes viiel liikmesriigil kahekümne seitsmest Soomel, Saksamaal, Taanil, Iirimaal ja Hollandil on biomajanduse strateegia. kui me koordineeriksime omavahel tegevust, vaataksime, mida teised riigid teevad, siis sellest oleks kasu. ja seirekeskusel peab olema ka oma eelarve ja oma töötajad. kuidas komisjon näeb ette sellest vaatenurgast seirekeskuse toimimist? komisjoni esindaja, meil ei ole komisjoni esindaja nime siin, kas siin on keegi komisjoni esindaja ja palun tutvustage ka ennast. aitäh, Silvia Niimand äh, teadusuuringute peadirektoraadist, sellest direktoraadist, mis tegeles biomajanduse teatise väljatöötamisega. kõigepealt tahaksin tänada komisjoni ja raportööri eh, selle suurepärase arvamuse eest strateegia kohta. Eh, kommenteeriksin mõningaid punkte, mille tõi välja, tõid välja variraportöörid. komisjon on täiesti teadlik, et biomajanduse strateegia ja tegevuskava pikaajaline edukus sõltub äh, ka piirkondade äh, vastuvõtlikkusest ja rakendamisest äh, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. just seepärast me oleme püüdnud teha suurt koostööd piirkondadega ja nende esindajatega, meil oli hea meel, et regioonide komitee koostas samuti eelmise aasta lõpus biomajanduse kohta arvamuse ja rõhutas sealjuures regionaalse ja piirkondliku rakendamise vajadust ja rolli. samuti saame hästi aru vajadusest luua sünergiat erinevate fondide vahel, põllundusfond, struktuurifondid, Horisont kaks tuhat kakskümmend, isegi mere- ja kalanduspoliitika fond haruka spetsialiseerumise juhised, mis on koostatud komisjoni poolt, ka selles on rõhutatud, et mitmed investeeringud on juba toimunud ja mitmed nendest peaksid käima biomajanduse valdkonna alla. loomulikult valikute tegemine on liikmesriikide otsustada, aga me loodame, et sellega tullakse kaasa tahaksin rõhutada tarbijate teadlikkuse aspekti siinjuures biomajandusega seoses. me oleme rääkinud palju hariduse ja kutsekoolituse tähtsast rollist, see aitab kaasata noorema põlvkonna biomajanduse sektoritesse, aga samas meil kõikidel on tähtis roll, näiteks eh, tarbijatele info edastamisel, selle kohta, kuidas teha jätkusuutlikumaid otsuseid biopõhiste toodete ostmisel, samuti avaliku erasektori partnerlus eh, biomajanduse toodete puhul aitaks tagada integreeritud lähenemise sektorite vahel, erinevate tasandite vahel, Euroopa liikmesriigi ja piirkondade tasandi vahel ning mis puudutab liikmesriikide biomajanduse strateegiate väljatöötamist, siis äh, on tõsi, et mõned liikmesriigid on siin teistest ettepoole jõudnud, aga sellele vaatamata me püüame äh, julgustada ka piirkondlike biomajanduse strateegiate väljatöötamist, sest äh, võib olla oluline ühendada omavahel erinevaid aspekte mis puudutab Euroopa Liidu biomajanduse seirekeskust, äh, siis selle eesmärk on regulaarselt hinnata biomajanduse rolli ja mõjusid. see aitaks kaasa piirkondlike ja liikmesriikide biomajanduse strateegiate elluviimisele ja see seirekeskus äh, on seotud äh, ühise teadusuuringute keskusega ning ühistegevuses on võimalik äh, saavutada häid tulemusi, mis aitavad biomajanduse strateegia edasisele rakendamisele oluliselt kaasa. aitäh, äh, järgmine kõneleja. aitäh, kui ma kuulasin eelkõnelejaid, siis äh, te mainisite palju ka avaliku erasektori partnerlust, aga kas me lisaks sellele ei peaks rõhutama ka biomajandusse ja sotsiaalmajandusse omavahelist äh, seost? sotsiaalmajandus on oluline selles mõttes, et kui inimesed tulevad kokku ja lahendavad oma probleeme, siin on kindlasti seos, mida me ei tohiks ka silma vahele jätta. Ulrika? Ulrika? suur tänu, ma teen lühidalt, kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki kolleege suurepäraste kommentaaride eest, me võtame neid arvesse kindlasti ka äh, oma edasises töös ja loodetavasti siis esitatakse ka muudatusettepanekuid. väga paljudes sõnavõttudes rõhutati siin nüüd arvevastutust, see on üks oluline osa ka meie ettepanekust. võib-olla peaks seda paremini esile tooma minu arvamuses, sellepärast et pakendid, pakkematerjalid, neid tuleb arendada just nimelt selles suunas, et nad oleksid tõesti biomajanduslikud, bio ja selliste uute tooteettepanekute turustamine on ka väga oluline, nii et võib-olla seda peaks paremini välja tooma sinna ka muidu ma ei hakkaks siin enam sõnavõttusid kommenteerima. kolleegide kommentaarid olid väga asjakohased, võtan need kindlasti, võtan need kindlasti arvesse edasises töös. aitäh! Thank you very much! suur tänu ja muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne teine märts kell kaksteist ja nüüd edasi kuues päevakorrapunkt, Aldrich Vlasaki arvamus tulevase poliitika kavandamine ja pikaajalised suundumused suutlikkuse tõstmise mõju eelarvele. Aldrich, palun. mina, Panove äh.... aitäh. proua esimees, daamid ja härrad, loomulikult äh, pikaajaline planeerimine on oluline, kui me räägime investeeringutest, äh, eelarvest subsidiaarsest põhimõttest lähtudes on selge, et äh, pikaajaline sotsiaalmajanduslik strateegia ja poliitikad äh, on teemad, mille eest on eri, vastutavad erinevad organisatsioonid nii Euroopa liikmesriikide kui ka piirkondlikul tasandil. selleks, et tugevdada kaasaegset äh, haldussuutlikkust, on tarvis teatud planeerimisressursse ja tõsta suutlikkust. sealhulgas nii Euroopa Sotsiaal- kui ka Regionaalarengu Fondis. see on kindlasti nii korruptsiooni vastu võitlemisele, halduskoormuse vähendamisele ettevõtjatele, inimressursside moderniseerimisel, mm, avaliku halduse reorganiseerimisel ja kaasajastamisel. mitmeaastane finantsraamistik on viimasel ajal olnud üks probleemvaldkondi. see on üks tundlikke valdkondi ja tahaksin parandada koordineerimist, kui me räägime eelarvest Euroopa ja liikmesriikide tasandil. erinevate poliitikate formuleerimisel, eeskätt ühtekuuluvuspoliitika puhul, võib öelda, et me sõltume rohkem pikaajalistest trendidest ja nendeks valmisolekust tuleks kasutada materjale ja uuringuid, mis on juba olemas, näiteks Euroopa kaks tuhat kolmkümmend uurimus, mis koostati ülemkogu jaoks. ja raport, mille on loonud Euroopa Julgeolekuuuringute Instituut, on äh, terve hulk raporteid, mida saab kasutada pikaajalisteks suundumusteks valmistumisel. nii et sooviksin näha tihedamat koostööd kõikide osalejate ja institutsioonide vahel pikaajaliste suundumuste määratlemisel, kaasates kõiki asjaosalisi ja ka erinevate Euroopa Liidu institutsioonide töötajaid ja esindajaid, sealhulgas ka regioonide komiteed. minu poolt äh, sissejuhatuseks kõik ja jään huviga ootama teie kommentaare. variraportöörid, Antsa. Euh, suur tänu tegemist on väga huvitava äh, valdkonnaga, sellepärast et ühtekuuluvusfondide puhul äh, on äh, ja koolitus koolitusvajaduste osas on meil vaja pikaajalist perspektiivi selleks, et aidata neid, kes programme koostavad ja sageli on tegemist integreeritud programmidega on väga kahju tegelikult, et me ei ole Euroopas, Euroopa Liidus piisavalt mõelnud selle peale, kuidas paremini arvesse võtta kohalikke vajadusi ja samal ajal äh, tuua äh, kohale äh, puudujäävaid ekspertteadmisi. Äh, üleüldiselt olen mina selle arvamusega nõus ja ma arvan, et äh, siin on mingeid asjaolusid, mida võiks täpsustada siis ühtekuuluvusfondi kasutamise kohta ehk härra Van Nistelrooy. suur aitäh natuke raske on konkreetselt öelda, mida see teema puudutab. päevaulatuslikud arutelud Euroopa Liidus, kärbete üle, kokkuhoiurežiimi üle, suutlikkuse tõstmise teema ja selle tagamine, et kõikidel tasanditel on piisavalt personali ja me suudame asju stimuleerida. pidevalt avaldatakse, kui tegemist on rahakotirauad, siis soovitakse, et kulutusi vähendaksite, samas teised soovivad saada järjest rohkem raha juurde. muidugi tegemist on valdkonnaga, mis on suures osas liikmesriikide pärusmaa, aga kui vaadata, kuidas me oleme asju teinud ja võib-olla ka nii-öelda näpuga näitamine mõnikord või meetodid, mida me oleme kasutanud, struktuuri, reformid ja muu, et suutlikkuse tõstmine saaks täita seda rolli, mida ta peaks täitma. ja ka see kombinatsioon teadmistest, informatsioonist, erinevatest tasanditest, aga samuti küsimus nende struktuuride kriitilisest hindamisest, mis meil praegu paigas on. ja see on poliitiline arutelu. see on miski, millele me peame oma tähelepanu pöörama. ja kui me olemasolevat põhjalikult ja arukalt analüüsime, siis see võib äh, anda meile samuti lahendusi. aitäh, keegi meie komisjonist sõna ei soovi, siis Euroopa Komisjoni esindajad, Euroopa poliitikanõustajate büroo ja Paško soovib öelda mõne sõna. suur tänu minu kolleeg Graham tutvustab SBSi projekti. aitäh, Graham Katte, palun selle juurde. suur tänu võimaluse eest öelda mõni sõna ühe äh, suutlikkuse tõstmise elemendi kohta. võib-olla see on üks innovatiivseid suutlikkuse tõstmise meetmeid, mis meil praegu institutsioonides on me lähtume sellest, et maailm muutub kiiresti ja ka Euroopa Liit äh, peab äh, strateegiliselt reageerima oma poliitikates, äh, nagu te kõik olete juba öelnud, Washingtonis, Pekingis, New Delhis tegeldakse sellesamaga. institutsioonidevaheline strateegia ja analüüsisüsteem ESPAS, pilootprojekt kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist Euroopa Liit pani käima protsessi sellise suutlikkuse parandamiseks ja selleks, et poliitikuid Euroopa Liidus ja mujal aidata teadmistega, nii et need otsused saaksid põhineda empiirilistel tõenditel ja analüüsidel. märtsis kaks tuhat kaksteist tuli raport pealkirjaga Globaalsed suundumused kaks tuhat kolmkümmend seal toodi välja mitmed suundumused, mis ilmselt mõjutavad maailma aastani kaks tuhat kolmkümmend, eh, üksikusikutele suuremate õiguste andmine, eh, ressursside järjest süvenev nappu, nappus, maailma polütsentrilisus ja siis rahvusvahelise juhtimise lüngad, eh, millega tuleb tegeleda. selle piloot et äh, projekti põhjal oli ESPASi raames võimalik äh, läbi viia ettevalmistav tegevusfaas. Äh, ESPASi projekt teine faas kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist põhineb kolmele analüüsiklastrile, kõigepealt majandus, teiseks ühiskondlikud muutused ja kolmandaks rahvusvaheline juhtimine ja võim Need kolm uuringut toovad välja peamised suundumused globaalsel tasandil ja nende mõju Euroopa Liidule ja käsitluse all on ajaline raamistik aastani kaks tuhat kolmkümmend. vaadatakse, millised eh, valikud on eh, olemas Euroopa Liidu jaoks eh, ara-, alates institutsionaalsest tsüklist kaks tuhat neliteist ja edasi erilist tähelepanu äh, pööratakse äh, küsimustele, mis hõlmavad äh, ühiskonna mitmeid sektoreid. Nende kolme uuringu rakendamine, et nendega seotud raportid toimuvad institutsioonide vahelise juhtrühma järelevalve all ja seal on äh, parlamendi, nõukogu ja komisjoni ja välisteenistuse esindajad. uuringud äh, kujutavad endast ka analüütilist alust, et ette valmistada lõppraport, kus tuuakse välja kõige olulisemad suundumused, mis on tuvastatud nendes kolmes uuringus, mida ma ennem mainisin, tuuakse välja olulised seosed ja nende mõju Euroopa Liidu poliitikale järgnevatel aastatel. kahe tuhande neljateist aasta esimesel poolel ilmselt on selle projekti lõppfaas. ma, ma arvan, et ma suutsin anda praegu väga kiire lühiülevaate sellest projektist, aga nagu ütles ka raportöör, see, mis toimub Espassiga, on selge reaktsioon selgetele vajadustele. Euroopa Liit vaatab strateegiliselt ette ja teeb seda institutsioonide vahelise lähenemise raames, mis võib-olla varasemalt ei ole alati nii olnud. kui ma vaatan suhtlust äh, töörühmas erinevate inimeste vahel, siis ma näen, et tõesti tegemist on uue loomingulise lähendamisega see oleks väga heaks eeskujuks tulevikus, kui me otsustame, et eh, mida edasi teha ja kas sellest luua eh, nii-öelda alalisemat laadi süsteem institutsioonide jaoks. aitäh! soovituste rakendamise kohta küsimus. Te ei ole veel otsustanud, eh, kuidas kogu protsess mm, siis läheb edasi mm, praktilise rakendamise faasis, mida te ootate parlamendilt ja kuidas see jõuab teiste institutsioonideni, et parlamendi esindajad selles rühmas on need, kes meid kaasavad või tuleb, tulevad edasi sammud komisjoni ja direktoraatide kaudu, jah, äh, nagu kolleeg ütles see on ainus institutsioonidevaheline projekt, mis praegu on käimas. see tähendab, et see nõndanimetatud juhtkomitee, mis haldab kogu projekti, sinna kuuluvad parlamendi, nõukogu, välisteenistuse ja komisjoni esindajad. komisjoni poolt Peep on juhtpositsioonis ja erinevate raportite põhjal kogutakse kokku lõppjäreldused ja koostatakse lõppraport kahe tuhande neljateistkümnenda aasta alguses. parlament praegu nagu ma ütlesin, on kolm töörühma, majandus, ühiskond ja juhtimine, mina juhatan majanduse töörühma ja parlamendiliikmed e-, osalevad esi-, aktiivselt äh, ka selles töörühmas, nii nagu ka kahes ülejäänud töörühmas, see on esimene faas. teise, teine faas, see juhtkomitee koostab raporti, mis äh, saadetakse institutsioonidele kahe tuhande neljateistkümnenda aasta alguses. soovitused, mida parlamendi erinevad komisjonid teevad jõuavad äh, nende erinevate töörühmade kaudu, parlamendi esindajate kaudu ka meieni ja nagu ma ütlesin, raportööri töö haakub samuti väga hästi selle analüüsiga. ja need on siis soovitused, mis tehakse järgmiseks mõneks aastaks. aitäh! vabandust äh,, äh Audrey äh, me peaksime hoolikalt mõtlema oma soovituste üle ja mõtlema kogu selle protsessi reaalsele toimimisele. regionaalpoliitika, investeerimispoliitika ja nii edasi, et mul on väga hea meel, et ka komisjoni esindajalt saime täna selle info. Äh, rohkem küsimusi ja kommentaare vist selle kohta ei ole, aga Oldrich, kas äh, sa soovid teha kokkuvõtva kommentaari? ma arvan, et ei, lihtsalt tahan tänada komisjoni selle info eest ja me kindlasti omavahel äh, oleme ühenduses, äh, täpsustame mõningaid asju ja võib-olla selle põhjal teen oma raportisse veel mõned muudatused. tahaksin tänada ka eelarvekomisjoni inimesi, kellega ma samuti ühendust võtan. nii et praeguseks minu poolt lihtsalt suur tänu aitäh! me ei tea veel, milline, millal toimub lõpphääletus juhtkomisjonis, aga muudatusettepanekute tähtaeg kakskümmend kaks märts eh, keskpäeval, et aprillis saaks hääletada ja juhtkomisjon siis hääletab võib-olla mais eh, ja saab meie arvamusega arvestada. nii et eh, kahekümne teine märts keskpäeval muudatusettepanekud ma arvan, et sellega võime lõpetada käesoleva päevakorrapunkti, veel kord suur tänu ka komisjonile, äh, Sean on kohal, me oleme natukene ajast äh, ette jõudnud, äh, see on muidugi väga hea märk Euroopa institutsioonide puhul, nii et Seani arvamus, sinine kasv, jätkusuutliku kasvu edendamine Euroopa Liidu mere, meretranspordi ja turismisektoris. Sean, palun, kui valmis oled? and, uh... olen valmis, suur tänu, proua esimees, te olete tihti ajast ees. nii et suur tänu. mul on väga hea meel, et ma saan anda arvamuse selle algatusraporti kohta, sest ma arvan, et komisjoni dokumendid on väga tähtsa valdkonna kohta, tõelise majanduskasvu ja jätkusuutlikkuse kohta ja me ei tohi ära unustada ka taristut, tegemist on suure väljakutsega, sest meil on vaja taristut arendada, ära kasutada eriti just äh, merevõimalusi, teiseks äh, õiguslik kindlus äh, ja investeerimiskindlus paljudesse suure potentsiaaliga valdkondadesse, eriti mõtlen siin majanduskasvu ja tahaksin need valdkonnad ka välja tuua, sest tegemist on tõesti suurte käegakatsutavate võimalustega, mõtlen siin just äh, äh, nii avamerd kui ka äh, äh, muid valdkondi ja mereküsimusi peame võtma me eriti tähtsalt ja neid ka vägagi toetama. ma arvan, et me peaksime eesmärgipäraselt kasutama vahendeid, me peaksime koondama oma jõudusid ja strateegiasid ja meil on vaja tõesti mõjutada majanduskasvu ning oma arvamuses olen ma üles kutsunud äh, kasutama võimalikult palju ka mereklastreid, äh, olen välja toonud ka liikmesriikide tasandil eksisteerivad strateegiad, äh, minu enda koduriigi programmi ja olen selle välja toonud näitena Infomari programmi, tegemist on erinevate Iirimaa riiklike organisatsioonide koostööga, kus on üle viie tuhande ruutkilomeetri äh, rannikualasid ja me kaardistame äh, merepõhja, nii tema füsioloogilisi kui ka geoloogilisi omadusi meil on vaja, nagu ma ütlesin, ka äh, õiguskindlust selleks, et tagada järjekindel areng merendusvaldkonnas. liiga tihti kahjuks mõjutatud osapooled näevad, et äh, tekivad suured äh, konfliktid, mis toovad endaga kaasa segadust, ebakindlust äh, ja meil ei ole võimalik äh, enam töökohti luua või investeerida nendesse valdkondadesse ja sellest pudelikaelast tuleb välja tulla. ja peale selle tuleb erinevate osapoolte äh, jõud ühendada selleks, et meil oleks üks suur eesmärk ja kõik teaksid, mis on see eesmärk ja üritaks pürgida selle eesmärkide täitmise poole, selle asemel, et äh, elada üksteise kõrval ja raskendada teiste püüdlusi, nii et meil on vaja selgeid praktilisi eesmärke merendusvaldkonna jaoks, äh, ressursiplaane, see, äh, meil tuleb kõiki osapooli, kõikide osapooltega nõu pidada sest niimoodi on meil ka paremini võimalik äh, merendusvaldkonna potentsiaali ära kasutada. nüüd mõned valdkonnad, kus on äh, väga suur potentsiaal, on otse loomulikult äh, alternatiivsed energiaallikad. Neid on palju nimetatud, meil on väga palju erinevaid võimalusi tuule, loodete ja laineenergiaga ja meil tuleb siin tõesti vahendid koondada äh, piirkondliku tasandi meetmete kaudu selleks, et tagada jätkusuutlik äh, nende meetmete väljaarendamine ja meil tuleb toetada neid projekte, eriti just pilootprojekte, mis praegusel hetkel juba käimas on. samuti tuleb võrkusid välja arendada ja ka Äh, väga tähtis on siin jaotusvõrkude loomine, sest muidu ei ole mitte mingit mõtet äh, rannikutel energiat loota, toota, see nõuab suuri investeeringuid ja need investeeringud tulevad siis, kui tagatud on õiguskindlus ja need inimesed, kes soovivad ka investeerida, on kindlad, et nende investeeringuid lihtsustatakse selles valdkonnas see on suureks võimaluseks ka Euroopa Liidu jaoks, sest praegusel hetkel me tarnime fossiilkütuseid paljudest maailma nurkadest, aga äh, nende võrkudega on meil võimalik tagada teatud äh, sõltumatus. ma olen, on olnud siin mitmeid kohtumisi parlamendis, äh, kus me oleme rääkinud merest kaevandatud gaasist ja naftast, äh, uutest tehnoloogiatest, mis äh, teevad võimalikuks äh, tõesti järjest kaugemalt merest kaevandada, me ei tohiks lõpetada seda tegevust, sest vaadates erinevaid hinnanguid. potentsiaal on suur, ma tean seda nii oma koduriigist kui ka teistest äh, liikmesriikidest, et meil on praegu veel väga suuri nafta- ja gaasiväljasid ja oleks hea, kui me tooksime naftat ja maagaasi äh, Euroopast ja mitte ei tarniks seda kuskilt äh, piirkondadest, kus on olukord niigi ebastabiilne. praegusel hetkel üheksakümmend protsenti protsenti ettevõtetest äh, on väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, nad äh, on loonud üle kaheksakümne tuhande töökoha, nii et nad mängivad väga tähtsat rolli. vesiviljendus vesiviljelusega tegelevate inimestega tuleb tõesti rääkida, nende poole tuleb pöörduda. meil oli Kolveis äh, üks äh, eesmärk, äh, üks ettevõte, kellega me soovisime ühendusse astuda, tuleb täpselt vaadata, kui on vasturääkivusi, siis tuleb vaadata erinevad huvid üle ja tihti häid programmide äh, Äh, mitte läbiviimine on võimalik lõpetada e, enne, kui vastuolud tekivad. Ähm. ühine põl-, ühine kalanduspoliitika on Euroopa Liidu jaoks suureks äh, potentsiaaliks, nii et äh, kõiki erinevaid võimalusi tuleb ära kasutada. siis biotehnoloogia on jällegi üks suuri avastamata võimalusi sellega on võimalik ka meil võidelda toiduainete puuduse vastu, välja töötada uusi ravimeid, kosmeetikatooteid, seal on jällegi tegemist suure potentsiaaliga ja seda on ka erinevatel kohtumistel parlamendis välja toodud, väga huvitav on näha, mis toimub nendes valdkondades ja mida kõike on võimalik kasutada erinevates Euroopa Liidu piirkondades, mille potentsiaalist me ei ole siiamaani olnud äh, teadlikudki. ja lõpetuseks muidugi turism, mis mängib äh, jätkusuutliku arengu jaoks rannikupiirkondades väga tähtsat rolli. seal on suur potentsiaal, turismivaldkond äh, kasvab igal aastal, seda on näha ka minu kodupiirkonnas ja jällegi tuleb välja töötada taristu, see on suureks võimaluseks. meil on vaja piiriüleseid strateegiaid, äh, sadamate väljatöötamiseks, veeteede väljatöötamiseks, jällegi võimalused, kuidas äh, luua töökohti, ära kasutada võimalusi, mida meri pakub äh, ja muuta Euroopa Liitu konkurentsivõimelisemaks ja tagada see, et me tuleme välja majanduslangusest ning me saame tõesti erinevates valdkondades selle kaudu tagada nii majanduskasvu kui ka töökohad. nii et tegemist on suure potentsiaaliga ja on väga tähtis, et me toetame komisjoni ettepanekut, parlament toetaks seda ja et me tõesti leiame vahendid nende jaoks, kes soovivad äh, tagada õiguskindlust ja taristut äh, selleks, et tagada need investeeringud ja ära kasutada see potentsiaal, nii et äh, merest tulev kasvand, kaeva, kasv on uueks võtmesõnaks. suur tänu, järgmisena Patrice Tiroljan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 see on hoopis teine küsimus. ja kõigil nendel tegevustel on oma mõjud, mis võivad olla mõnikord väga negatiivsed keskkonna jaoks ja me peame oma majandusarengu mudelites alati võtta arvesse säästlikkuse mõõdet turism, vesiviljelus, meremineraalide kasutamine äh, on valdkonnad, äh, millega koos eksisteerimise võimalust äh, tuleb põhjalikult analüüsida ja ja merenduspoliitikas tuleb tagada üldine kooskõlasta, kooskõlastatud tegevus meremiljöös, võttes arvesse Äh, keskkonnahoiu vajadust. ja arvesse tuleb võtta ka kolmandaid riikesid äh, ja mereala on sageli piiriala ja ka, ka vahetusala. Euroopa Liit peab oma partneritega jagama senise majanduse kasvu kulusid ja kasusid. me tahame, me ei taha, et äh, Euroopa Liidu tähtsust maailma tasandil Euroopa Komisjonis alahinnatakse. selles tekstis on rõhutatud ka see, kui olulised on liikmesriikide ja Euroopa Liidu sammud kuid piirkonnad on jäänud tähelepanu alt kõrvale. kui sinine majanduskasv on prioriteet, siis peaks üldisemalt ka Euroopa Liidu poliitilises tegevuses rohkem siiseks muutuma. nagu komisjoni dokumentis eh, on rõhutatud, eh, perifeersed eh, piirkonnad on väga tähtsal kohal sinise majanduskasvu seisukohast ja see majandusvaldkond on äh, meie erinevatesse maailma meredesse äh, ma-, maailma meredes killustunud paigaldatud piirkondade jaoks väga oluline äh, majanduskasvu allikas, kuid need arutelud peavad olema alati seotud ka eelarvevahenditega, me ei saa neid eelarvet ja, ja selliseid plaane eraldi käsitleda äh,, igasugustel algatustel peavad olema ka oma vahendid. suur tänu. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συζητήσουμε τη στρατηγική. Suur tänu. väga oluline on rääkida meie senise majanduskasvu strateegiast, sellepärast et rääkides mereressurssidest, rannikuressurssidest, äh, siis räägime ka äh, valgalade äh, temaatikast nemad, samuti need alad peavad aitama kaasa meie üldise tegevuse keskkonnahoiu tagamisele ja säästlikkusele. samuti äh, on nendel tähtis roll meie töökohtade loomises, nii et äh, merega seotud piirkondi tuleks optimaalsemalt kasutada, samas kaitstes nende piirkondade bioloogilist mitmekesisust. peame tagama, et need piirkonnad äh, ei äh, jääks vaeslapse rolli ja nende infrastruktuur ei hakkaks hääguma. teine teema, mida ei, millest ei saa mööda vaadata, on saastumine ja meil peab, peavad olema vahendid äh, valgealade säästliku strateegia koostamiseks Euroopa poliitika, poliitilised tegevused, poliitilised ettepanekud peavad teineteist täiendama. klastrid, merendusklastrid on siin väga tähtsas, tähtsal kohal. Nende tähtsus ei seisne mitte ainult nende finantsvõimalustes, vaid ähm, samuti aitavad äh, klastrite mudeli kasutamine meil bioloogilist mitmekesisust äh, ja keskkonda kaitsta. Euroopa institutsioonides peab toimuma arutelu erinevate sidusrühmade vahel, samuti tuleb arvesse võtta ka, samuti peavad, peavad toimuma arutelud valitsuste tasandil. meid huvitab väga selles arutelus osalemine. sageli juhtub nii, et need piirkonnad on sageli oma olemuselt piiriülesed ja seega ei piisa ainult ühe äh, riigi tegevusest, äh, juriidilised piirid ja äh, looduslikud piirid ei pruugi alati kattuda. nii et peame kandma hoolt selle eest, et meil oleksid õiged koolitusprogrammid, mille abil saab kasutada võimalikke ostmusteadmisi ähm, võimalikult ähm, hästi. me peaksime looma teadusuuringute programme erinevates riikides, äh, mis tegeleksid meretemaatikaga ja ka piirkondades. me tahame suuta oma väljakutsetega toime tulla, me tahaksime luua keskkonnahoidlikke ja merehoidlikke töökohti. samuti me tahaksime ka, et meie äh, majandustegevuses oleks, äh, majandussektoril oleks oma sidemed ka teadusuuringutega ja selle sektoriga. meil on vaja integreeritumat lähenemist kui varem. me peame ka rohelist majandust arvesse võtma, viitan siin rannikualade kaitseks koostatud suunistele ning ka kliimamuutuse vastase võitlusega seotud ettepanekutele. kõik erinevad suunised tuleb kaasata merepiirkondade õigusloomelistesse ettepanekutesse. meie poliitika peab olema säästlik, säästlik seda pikemas perspektiivis ja seda ja samas peab see olema ka, ka nii majanduslikult kui keskkonna seisukohast teostatav me peame vaatama, millised on kõik võimalikud rahastamisvõimalused, kas on võimalik teha ühisprojekte, äh, kasutada e-, individuaalseid investeeringuid. teemavaldkond ei ole sugugi lihtsate kirjast. Ähm, me peame selle täpsemalt paika panema ja peame ka koostama näiteks rannikuhalade halduskavad me võime siin tuua näiteid rannikupiirkondadest, kus äh, on astutud samme ilma äh, eelneva põhjaliku analüüsita ja seetõttu on mere keskkond tõesti ohtu sattunud, kakskümmend viis protsenti näiteks meie rannikualadest on äh, sellise kohtlemise all kannatama pidanud. kavatsused olid õilsad, taheti majanduskasvu toetada, kuid ähm, mõningad võetud sammud on tekitanud kohalikule kogukonnale tõsiseid probleeme eile. taastuvallikad on samuti problemaatiliseks äh, valdkonnaks. me tahame mereressursse paremini kasutada, peame kandma hoolt selle eest ka, et äh, süsinikdioksiidi heide väheneks ja me ei taha me ei saa heitmeid vähendada samal ajal investeerides saastuvatesse äh, energiaallikatesse samuti peame me vaatama, kuidas äh, sadamates jäätmeid käideldakse, näiteks äh, laevandusjäätmed. meil on oma kahe tuhande kahekümnenda aasta tegevuskava, äh, milles on sätestatud, et kohaliku tasandi ettevõtted, vabaühendused peaksid kokku leppima tema selles, kuidas toetada vähem saastavate laevade levikut ning parandada laevatamise keskkonnahoidlikkust. ja meil on äh, väga paljudes rannikupiirkondades on finantsraskusi, nii et väga raske on õigesti investeerida. kõik see on väga oluline regionaalarengu seisukohast ja nagu te võite arvata, saare piirkonnad on ka just nimelt rannikualade seisukohast väga haavatavas positsioonis ja me peame ühiselt vaatama, kuidas on võimalik kaitsta meie merekeskkonda ning äh, keskkonnasõbralikemaid aluseid välja töötada. Läänemere piirkonnas on moodustatud äh, oma võrgustik, äh, aga sellist võrgustikku ei ole kõikides piirkondades Euroopas rannikualad ja saared oleks äh, võimalikuks äh, taastuva energiaallikate teemalise võrgustiku osaliste kandidaatideks. kui ma ei eksi, siis on selles valdkonnas juba mitmeid uuringuid tehtud, me peame ennast nende uuringutega kurssi viima ning äh, vaatama, millised võimalused avanevad meile seoses arukate võrgustikega kalapüük ja turism on väga olulised äh, ja täiskogul arutati hiljuti ühise kalanduspoliitika äh, tulevikustrateegiat ja sinise majanduse seisukohast Äh, on, pakuvad meile vägagi huvi uued kalapüügivõimalused, innovatiivsed kalastamisvõimalused, äh, kuid selline kalapüük peaks olema ka säästlik ning aitama uut elu puhuda rannikualadesse ja eriti isoleeritud rannikupiirkondadesse. me peame looma uusi töökohti, toetama majanduskasvu ja samas äh, kaitsma meie bioloogilist mitmekesisust. Need on siis kõik tähtsamad äh, asjaolud, mida tuleks selle arvamusega seoses välja tuua ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi tuleb kasutada sellisteks tegevusteks, et leida töökohti kalapüügis või muudel elualadel mis on seotud äh, merend-, merendusega. ja lõpetuseks paar sõna ka turismi kohta. me peame toetama, me peame ära kasutama neid eeliseid, mis on mõningatel äh, rannikupiirkondadel ning äh, in-, investeerima mitte nii-öelda kiirtarbimisturismi, vaid äh, pigem säästlikusse turismi, tootlikumasse turismi vormi, mis äh, tugineks teistsugusel turismimudelile, mis peaks ajahambale vastu ökoturism, kalastusturism, veespordialadega seotud turism, need on kõik võimalused, mida tuleks äh, analüüsida, aga samas me ei tahaks, et äh, see hakkaks meie enda soovidele vastu töötama ning äh, et kogukonnad selle all hiljem kannataksid suur tänu ja Francois Alfonsi. suur tänu, teen kiiresti paar sõna selle raporti kohta, millest me siin rääkisime, kõigepealt äh, me peame, kuna me räägime siin selle, nendest merealadest äh, äh, ja piirkondlikest strateegiatest tulevikus, siis me peaksime tulevikule keskenduma, selle kohta teeme muudatusettepaneku tahaksin, ma leian, et oluline oleks ka rõhutada, kui oluline oleks äh, sinise majanduse seisukohast ja kasvuhoonegaaside vähendamise seisukohast arendada neid meremagistraale äh, ja Vahemere piirkonnas, Atlandi piirkonnas. ja need on siis meie muudatusettepanekud selle arvamuse kohta, et seda siis pisut veelgi täiendada. Riika Manner, palun suur tänu, lugupeetud äh, esinaine härra Utsese nimel tahaksin tutvustada härra Utsese kommentaare selle arvamuse projekti kohta. meie variraportöör, ta tervitab äh, raportööri äh, arvamuse projekti ja on sellega äärmiselt rahul. tema leiab samuti, et merepiirkonnad ja rannikualad on majanduse ja arengu seisukohast väga olulised ja seal on üle viie miljoni töökoha äh, Euroopas ja üle äh, viie miljardi SK, äh, SK euro SKP-d aastas ja sellega seoses on olulised ka teadusuuringud seoses merendusega, mis puudutab energiat, siis tuleb kasutada ära ranniku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 heitmeid, mis on, sobib sellega väga hästi kokku. siis sinine majanduskasv äh, on seotud ranniku- ja mereturismiga. turism on mõningates piirkondades rannikukogukondade jaoks täiendavaks elatusallikaks, aga teistes piirkondades, nagu näiteks äh, saare piirkondades, äh, on see ainukene majanduskasvusektor üldse. nii et äh, tuleb teha rohkem selleks, et tagada nendes piirkondades piisav infrastruktuur, nagu näiteks sadama, sadamataristu ja samuti tuleb toetada investeeringute ligimeenet, meelitamist. sinine majandus peab looma jätkusuutlikke töökohti ning samas aitama kaasa keskkonnahoidlikule majanduskasvule. meie variraportöör esitab ka paar muudatusettepanekut, suur tänu. Heitze Simmers from the Digimar tänan, kas härra Hõte Siimers on siin äh, kohal äh, merenduse peadirektoraadist ja palun. jah, lihtsalt, et äh, hästi lühidalt öelda, täname raportööri ja Regionaalarengu Komisjoni positiivsete märkuste eest, mis selle sinise majanduskasvu algatuse kohta on tehtud. siin tehtud kommentaarid tõid juba välja sinise majanduse kõik erinevad äh, aspektid, aga see, mida ütles raportöör, on väga tähtis, nimelt potentsiaal. ja meie üritasime mitte katta kogu merendusvaldkonda, vaid tuua välja need öö, äh, kohad, kus potentsiaal on tõesti väga suur ja kus on võimalik midagi ära teha, need valdkonnad, kus on võimalik tagada jätkusuutlik areng ja töökohtade loomine. me oleme ära kuulanud kõik kommentaarid, me oleme nendega nõus, regionaalpoliitika jaoks on tähtis see, et me üritame neid kommentaare nüüd tõlgendada ja teha nendest osa erinevatest programmidest, ühtekuuluvuse struktuuriprogrammidest ja meil tuleb tõesti tagada siin ka teadustöö ja Horisont kahe tuhande kahekümne kaudu rahastamine. nüüd äh, õigusliku järjekindluse kohta tehtud märkus. Äh, nagu te teate, eelmisel nädalal komisjon võttis vastu oma äh, ettepaneku direktiivi kohta, mis puudutab merendusalast planeerimistööd ja kui kaasõigusloojad selle läbi vaatavad, siis võib-olla meil võimalik õiguslikku järjekindlust tagada ja rohkem ka äh, siis sinisesse majandusse investeeringuid tagada. suur tänu, Sean, kas sa soovid äh, lõpetada? suur tänu, proua esimees. mind julgustas väga Äh, see, et kommentaarid, mida tegid kolleegid ja komisjon, lähevad ühes suunas, kõik on nõus, et tegemist on suure potentsiaaliga, me peame olema siin ettevaatlikud, peame tagama taristu ja me peame tõesti, peame endale ka tegema selgeks, milline on mõju keskkonnale. see tegemist on aeglase protsessiga, aga nagu komisjon ütles, tuleb edasi minna samm-sammult, tegeleda nende küsimustega ja äh, tegeleda kõigepealt nende küsimustega, kust saame kõigepealt kasu ja tulemuse kõige kiiremini äh, ja siis minna edasi järgnevate küsimuste juurde. nagu paljud äh, kõnelejad ütlesid, turismiga on kohe kindlasti võimalik kõige kiiremini edasi minna, aga teised valdkonnad on ka tähtsad ja nendega tuleb ka aja jooksul tegeleda ja mul oli väga hea meel, et parlamendisaadikud tõid siin välja ka energiapotentsiaali küsimuse merendusvaldkonnas, selleks et me saaksime luua ka oma energiaallikaid, et meil oleks siin Euroopas toodetud energia, selle asemel, et tuua seda kuskilt väljaspoolt sisse. tegemist on äh, esimeste sammudega tegemist on väga põneva algusega ja see, mida ütles komisjon, kui õiguskindlus on tagatud äh, ja ka on kaasatud tõukefondid ja Horisont kaks tuhat kakskümmend teadus- ja arengutöö jaoks, siis see kõik on väga tähtis ja väga tore ja mul on väga hea meel seda kõike kuulda, nii et äh, jätkakem äh, järgnevatel aastatel. ja tegemist oli esimese ja tähtsa sammuga suur tänu, Žann! nüüd tuleb meil paika panna muudatusettepanekute tegemise tähtaeg, ma teeksin ettepaneku, et kahekümne teisel märtsil keskpäeval oleks muudatusettepanekute tegemise tähtaeg. sellega oleme me tänaseks oma koosoleku ammendanud ja palun koosolekusaalist lahkuda kõikidel, kes ei ole koordinaatorid, sellepärast et me jätkame koordinaatorite koosolekuga, nii et olgem kenad ja lahkuge ruumist nii kiiresti kui võimalik, selleks et me saaksime alustada kohe koordinaatorite koosolekuga. aitäh!